täida mingisuguseid funktsioone, mis ei läheks kokku Euroopa Parlamendi saadiku tööga. kolmas teadaanne, Prantsusmaa pädevad võimuorganid on palunud Euroopa Parlamendil võtta ära proua Marine Le Peni parlamendisaadiku immuniteet vastavalt artikli kuus lõikele kaks saadetakse see taotlus pädevasse komisjoni ehk siis õiguskomisjoni. edasi neljas teadaanne